tere kõigile, jätkame oma täiskoguga eilse, eilse protokolli tekst on olemas ja samuti heaks kiidetud tekstid, kas kommentaare on, kui ei ole, siis on protokoll heaks kiidetud, järgmine teema päevakorral on inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine. esimeseks aruteluks on Kongo demokraatlik vabariik ja massiline vägistamine Lõuna-Kiivu provintsis. keegi läks minu kõnelejate nimekirjaga minema. alustame esimese autoriga, kelleks on härra Tänak. Kongo Demokraatlik Vabariigis ei ole küll tegemist mingi demokraatlikuga ja see ei ole ka toimiv vabariik. loodame, et äkki valitsus oleks võinud midagi teha selleks, et, et hoitakse ära vägistamine ja et toodaks inimesed kohtu ette selliste kuritegude osas, et sellist, midagi sellist ei ole tehtud. vägistamine Lõuna-Kiivu provintsis on näide sellest, et tegemist on peaaegu et nurjunud riigiga. läbi viisid vägistamise ähm, sõjaväelased, kes enne kuulusid riigi relvajõududesse, kuid siis sealt lahkusid. Need inimesed tuleks tuua kohtu ette. kindlasti ei tohiks me äh, jätta asja sinnapaika ja karistamatus on täiesti vastuvõetamatu. rahvusvaheline äh, kriminaalkohus on rahvusvaheline organisatsioon, mis pakub natukenegi lootust selliste kohutavate kuritegude ohvritele. ohvritele, kellega me praegu ütleme äh, selgelt selle välja, et siin parlamendis ei ole mitte sellepärast, et teid kuidagi täiesti kõrvale jätta. ja järgmiseks autoriks on härra Romeva Irueda. me peame äh, teadlikustama seda, et me kõik oleme ühel või teisel viisil sellest vast-, selle eest vastutavad, on olemas ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon selle kohta, mis ütleb, et kõikidel riikidel on kohustus teha lõpp karistamatusele ning tuua kohtu ette sõjakuritegude ning inimsusevastaste kuritegude süüdistatavad inimesed, sealhulgas ka naiste ja tütarlaste vastastes kuritegudes me peame minema kaugemale vaid hukkamõistust ning äh, Kongo valitsus peab endale võtma ka vastutuse, samuti Euroopa Liit ja ÜRO, selleks, et teha midagi konkreetset äh, selliste kohutavate tegude vastu. Kongos peab naistevastase vägivalla vastu võitlemine olema riiklik prioriteet, näiteks äh, luua ka riikliku üleminekunõukogu, samuti organiseerida üleriigiline kampaania selleks, et tõsta avalikkuse teadlikkust naistevastase vägivalla osas. aeg on üle vaadata ka riigi strateegiadokument Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja kümnes EAF-i äh, riiklik näidisprogramm, et teha massilise vägistamise naistevastase seksuaalvägivalla probleemist riiklik prioriteet eesmärgiga võidelda karistamatuse vastu äh, samuti tuleb pakkuda äh, nii arstiabi kui ka juriidilist ja teist tüüpi abi kõikidele naistele, kes on olnud seksuaalse vägivalla ohvriks. suur aitäh, järgmiseks kõnelejaks on proua Streifler, üks minut palun kallid kolleegid, taaskord ja, ja kahjuks peab meie parlament hukka mõistma massilised äh, vägistamised äh, Kongo rahva, demokraatlikus vabariigis. eesistuja ütleb, et kõnelejal on probleem oma mikrofoniga vabandage palun. Äh, proua president, kallid kolleegid, kahjuks taaskord on parlament sunnitud äh, kindlalt hukka mõistma karistamatuse ja massiivsed vägistamised lõu-, äh, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja täpsemalt Lõuna-Kivu provintsis. Monusco ei ole suutnud piisavat kaitset osa, osutada inimestele sellise vägistamise eest ja va-, öö, Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsus ei ole suutnud tsiviilelanikke kaitsta ja need vahendid, mis on äh, antud, ei ole piisavad ja komisjon peab jätkama öö, äh, öö, äh, Kongo idaosas öö, meetmete rahastamist praegused meetmed on osutunud läbikukkunuks ja lahendus sellele konfliktile saab olla ainult poliitiline ja me saame ainult kiita rahvusvahelise üldsuse julget tegutsemist. ja ma tahaksin rõhutada siinkord, siinkohal ka seda, et meedial on ka esmatähtis roll täita, mida nad paraku alati ei ole täitnud, nad peavad äh, rääkima avalikule arvamusele kõigest sellest ja selles osas on nende äh, roll ka esmatähtis. suur tänu ja proua Šake üheks minutiks, palun. suur tänu, president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik, süstemaatiline ja levinud äh, vägistamine on inimsuse vastane kuritegu vastavalt ÜRO hinnangule ja äh, organisatsioon on oma missiooni Kongo TV-sse laiendanud, kuid äh, paistab, et mandaat ei ole piisav selleks, et selliseid kuritegusid ära hoida, me peame selle üle vaatama. ÜRO peab läbi viima ka sõltumatu uuringu, et me teaksime, kui ulatuslikud on sellised kohutavad kuriteod. karistamatus peab lõppema rahvusvahelisel üldsusel ja meedial on väga suur roll sellise vägivalla ärahoidmisel ja teadlikkuse tõstmisel, aga Kongo TV peab vägivalla äh, lõpetamise, iseärane seksuaalse vägivalla lõpetamise seadma prioriteetide hulka. kart-, kartusest ei äh, ei äh, tõsta äh, ohvrid häält, meie seetõttu peame olema veelgi valmsemad, me ei äh, saaks kunagi leppida sellise olukorraga, kus vägivallast ja vägistamisest saab rutiin ja sajad tuhanded inimesed, äh, iseäranis naised kannatavad vaikides samuti me peame pöörama tähelepanu mineraalidele ja mis konflikti suurendavad Kongo TV-s, me kõik kasutame tooteid, mis selliseid mineraale sisaldavad, sisaldavad. proua De Kaiser, palun suur tänu, proua president. viha ja väga tugevate emotsioonidega räägime me sellest teemast, mis puudutab äh, naiste vägistamist äh, Kongo idaosas. me ei räägi sellest esimest korda, aga samas oleme me võimetud selle eest. ma tahaksin lihtsalt äh, öelda, et ma ei usu sellesse võimetusse me oleme rääkinud sellest, mis on ÜRO-s otsustatud, MONUSCO-mis on teinud, praegu Kongos valmistatakse ette vastavat ka seadust just eriliste kohtute ellukutsumiseks selliste kuritegude puhul. meil on vaja selles riigi osas just poliitilist otsust, selles osas, kus võib uuesti äh, sõda alust, alata, aga me oleme kohtunud nende naistega, me oleme öö, vestelnud nendega siin parlamendis ja need, kes on vägistatud, neil ei ole õigust isegi vabatahtlikult oma rasedust äh, katkestada ja praegu on väga palju äh, vägistamisest sündinud lapsi, kes on maha jäetud ja see on ka üks küsimus, millest me peame siin rääkima. Äh, kui palju on neid seadusandlusi, mis keelduvad, keelavad sellist raseduse katkestamist ja Need naised, kellega me kohtusime, kes on vägistatud, nad sünnitavad lapsed, kellel on maa jätta ja väga palju jäetakse Kongos selliseid lapsi tänavatele. nii et sellega seondub tõesti inimlik draama ja ma arvan, et me mõtleksime selle peale, räägiksime sellest ka mujal ja mõnel teisel ajahetkel, aga see on vastuvõetamatu. suur aitäh ja nüüd poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel palun härra Kaczmarek, üks minut proua president, daamid ja härrad. olukord Lõuna-Kiivus on tõesti väga keeruline, konflikt on kestnud juba palju aastaid ja selle tulemusena pannakse toime seal iga päev vägivaldseid tegusid. Lõuna-Kiivus on aidatud ka paljud vägistamise ohvreid, kuid ma olen nõus proua de Kaiseriga selles osas, et Ida-Kongos on väga frustreeruv, frustreeriv see, et järjest kasvab vägistamiste arv ja see, et me peame sellest ikka ja jälle rääkima, aga me ei saa teha ka teistmoodi, seksuaalvägivald seda me aktsepteerida ei saa ning vaikida samuti mitte. Kongo relvajõud ei tee kuigi palju selleks, et äh, midagi ära teha, nad ei ole korralikult väljaõpet saanud, nad ei ole ka korralikult relvastatud ja teinekord ka sõjavägi ise paneb toime vägistamisi, samas kui nende rolliks oleks ohvrite abistamine. nii et võib-olla selle asemel, et kulutada seitse miljonit eurot valimisvaatlusmissioonile Kongos, peaksime selle raha äh, suunama äh, selleks, et tuua süüd, süüdlased kohtu ette proua Gomes, palun sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. seksuaalvägivald Lõuna-Kiivus peab viima ka korraliku uurimiseni ning tuleb karistada süüdlaseid. see võimaldaks vältida sarnaste sündmuste kordumist. Euroopa Liit peab sellest küsimusest tegema äh, ühe prioriteedi oma koostöös Kongo Demokraatliku Vabariigiga ning peab olema ka selge, kes on need eh, ettevõtted, mis mm, kaevandavad mineraale ning ühtlasi teevad koostööd sõjaväega. Euroopa Liit koos Kongo võimuorganitega peaksid tooma välja ka teised kahetsusväärsed juhtumid, nagu näiteks äh, ühe ÜRO töötaja arreteerimine. töötati välja võimuorganite poolt must nimekiri. tegemist on selge näitega sellest, et Kongo demokraatlikus vabariigis rikutakse inimõigusi. Äh, Shikaja tuleb kohe vabastada ja Euroopa Liit peab võitlema tema vabastamise eest. Alde nimel palun proua Bilbao, üks minut. suur tänu, proua president, kord jälle peame rääkima me naistest kui konflikti ohvritest. Kongos kasutatakse järjekordselt äh, seksuaalset vägivalda äh, väga alandava vahendina ning relvaga vastaste vastu. siin on mängus aga suured majandushuvid, nii et kaubandus ja tooted, mida me kasutame iga päev, need, mida nimetatakse nii-öelda konflikti mineraalideks, need peaksid olema hoopiski rahu tagamise vahenditeks. seega ma tahan konkreetsemaid meetmeid, toetan resolutsiooni, sellepärast et siin panustatakse demokraatiale, üritada vältida konflikti ja öö, ähm, sõda. samuti nõutakse siin toetust poliitilistele protsessidele, mis viima, viivad lõpuks ka seda tüüpi konfliktide lahendamiseni ja ma loodan, et kõik me panustame sellesse töösse. suur aitäh ja konservatiivide nimel nüüd palun härra Tšarnetski. suur tänu. meid on vähe jäänud siia täiskogu saali, Euroopa Parlamenti, aga meie hääl kõlab Euroopa nimel ja meie häält tuleb kuulata, me räägime ühest maailma kõige vaesemast riigist, selles riigis valitseb anarhia ühelt poolt kuid teiselt poolt äh, on seal ka tugev võim, äh, tugevad autoriteedid, äh, mõnikord on autoriteetideks ja võimuorganiteks sõjaväelased, politsei esindajad ja, ja nemad võivad otsustada isegi inimeste elu ja surma üle, mis on hukkamõistu väärt. Euroopa Parlament jälle kord tegeleb selle küsimusega ja jällegi pöördume me Kongo TV valitsuse poole ja äh, nõuame, et nad kaitseksid omaenda kodanikke. lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, nagu härra Kaczmarek ütles, me peame mõtlema, kuidas kasutatakse selles riigis Euroopa maksumaksja maha. EFD fraktsiooni nimel härra Pelder, palun üks minut. suur tänu, proua president. mõned tunnid tagasi Äh, rääkisin äh, pikalt ühe Hollandi abitöötajaga Kiivus ja tal oli väga hea meel selle üle, et meie koda, Euroopa Parlament käsitleb seda küsimust ja käsitleb Kongo rahva vajaduste küsimust täna pärastlõunal. tema äh, teeb tõsiselt tööd selle rahva hüvanguks ja rahvusvaheline tähelepanu äh, peab olema suunatud äh, karistamatusele selliste kohutavate vägivallajuhtude puhul nagu Ida-Kongo sündmused. ÜRO väed on Ida-Kongos kohal koha peal ja rahvas kannatab ja rahvas vaikib kannatades. ja äh, tegemist on massiviisilise vägistamisega, ohvreid äh, on palju ja uurimine äh, selliste vägivallajuhtumite puhul on peatatud, kuivõrd on ähvardatud kättemaksuga ja see on kohutav vägivalla ohvrite perekondade jaoks ja härra Obermeier fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel juba kaks ja pool minutit, palun. suur tänu, proua president. inimõiguste rikkumised on juba ammuseks traditsiooniks Kongo TV-s. Belgia koloonia, mida ekspluateeriti ja kasutati sunnitöö töölisi kaevandustes ja nii edasi ja nii edasi, ekspluateerimise meetodid olid julmad omal ajal, näiteks karistati kohalikku elanikkonda, kui nad ei täitnud tootmise eesmärke, samuti pandi toime massiviisilisi hukkamisi, kõik see jääb minevikku, koloniaalne Euroopa äh, peab paljuski selliseid äh, sündmusi heaks tegema ja tegemist on aga nõiaringiga, mis kandub edasi põlvkonnast põlvkonda. sõjaväe, sõda on kasutatud äh, rahva hävitamiseks, see on hüvi-, hävitanud paljude elud, paljusid alandanud äh, ja loomulikult perekonnad, naised, kõik on kannatanud äh, ja kõigil sellel on oma psüühilised ja füüsilised tagajärjed. vägistamist peetakse häbiväärseks ja seetõttu on äh, see tegemi-, on selle puhul tegemist kohutava sündmusega naiste jaoks, äh, kes mitte ainult ei satu vägistamise ohvriks, vaid keda pered hiljem asuvad tõrjuma. tegemist on äh, vägivallajuhtumitega, rahvusvahelise õigsuse rikkumisega, aga sellegipoolest naised ei pöördu kohtu poole ja kui nad seda ka teevad, siis sageli nendele õigust ei anta. sellise olukorraga me ei saa leppida, me peame Kongole survet avaldama, iseäranis finantssurvet, me ei saa leppida sellise olukorraga, kus Euroopa teenib Kongo pealt kasu, kuid inimõiguste rikkumiste puhul suleb silmad. ja nüüd individuaalkõnelejad, kõigepealt proua Makovei, palun. Thank you mă alătur celor care condamnă crimele din provincia Kivu de ma ühinen kõigi nendega, kes mõistavad hukka need kuriteod, mis on aset leidnud Lõuna-Kivu provintsis ja vägistamise kui sõjapidamise vahel. ja nelikümmend vägistamisjuhtumist päev, juhtumit päevas ja vägistamiste ta-, tavaliselt on kas sõdurid või relvajõududega seotud inimesed. ei ole sotsiaalset arst äh,, abi, arstiabi ja mitte kunagi ei karistata nende vägivallaaktide autoreid. me peame neid ohvreid kaitsma, meil on praegu juba sada seitsekümmend tunnistajat, kes võiksid sõltumatus juurdluses osaleda, nii et selleks, et meil oleks võimalik äh, karistada juunikuiste vägivallatsemiste autorit ja me peame tegema kõik selleks, et see karistamatuse kultuur lõpuks lõpeks ja meil on vaja täiendavaid vahendeid ka selleks, et võidelda selle seksuaalse eh, vägivalla vastu, meil on vaja täiendavaid, täiendavat abi eh, ohvritele. härra Palekis, suur tänu, proua president proua president, seksuaalvägivald on üks kõige hullemaid äh, vägivallavorme ja see levib äh, nagu, nagu katk ja tundub, et erinevad rahvusvahelised meetmed seda ei ole suutnud välistada karistamatus on väga selge, eriti kui vaadata, et seal Kongos viibivad ju ka ÜRO rahuvalvajad ja ka nemad ei ole suutnud selle vastu võidelda. nii et seega peaks Euroopa Liit kindlasti olema teistele eeskujuks, selleks, et ne-, leida kõigepealt viis, kuidas aidata ohvreid ja nende pereliikmeid ja ühtlasi ka tuua kohtu ette süüdlased rahvusvahelised ettevõtted kasutavad ära odavat tööjõudu koha peal ning eh, kasutavad ka kohalikke ressursse. härra Sean Kelly, palun. Uh, suur tänu, proua president. see uh, Kongo lugu on äh, tõeline tragöödia ja see on igati hukkamõistu väärt. Kongo on maailma vägistamise pealinn ja äh, see ei ole tiitel, mille üle kodanikud saaksid uhked olla. sellepärast, et äh, vägistatakse loodusressursse äh, ja seetõttu on riik sunnitud vaesuse nõiaringi, samal ajal ja vägistatakse ka naisi ja lapsi seitsmekümnendatel aastatel juuni kümnendal mõistet-, Äh, äh, vägistati naisi ja sellel olid ka kohutavad tagajärjed lastele, kes vägistamise tulemusena sündisid. me peame olukorda kuidagi äh, tooma tagasi mõistuse piirile, me peame avaldama surmet valitsusele, et nad võitleksid karistamatuse vastu ning kannaksid hoolt selle eest, et õiglus saaks taas jalule seatud ohvrite jaoks suur tänu ja proua Gretu, üks minut. suur tänu, proua president, me ei räägi olukorrast Kongos mitte esimest korda ja mitte esimest korda ei mõista me hukka neid vägivallaakte, mis on seal aset leidnud aga me mõistame hukka ka Kongo ametivõimude passiivsuse. viimase viie kuu jooksul on kohtu ette jõudnud ainult kaksteist sõjaväelast. räägitakse neljasajast tuhandest naisest, kes on vägistatud kümne viimase aasta jooksul Kongus ja vastavalt statistikale nelikümmend kaheksa naist äh, satuvad vägivalla, vägistamise ohvriks iga tund, nii et tegemist on tõelise karistamatusega. Äh, vägistamine on tabuteema, need naised arvatakse välja oma perekonnast, kogukonnast kõik need naised, kes on öelnud, et neid on vägistatud Lõuna-Kivu provintsis, ka nemad saavad meid, meid aidata ja ma paluksin, et komisjon suhtuks väga suure tähelepanuga kõigisse meditsiinilistesse, sotsiaalsetesse meetmetesse, mida võiks äh, kasutada. ja samas väga tähtis on ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, tegevus võitlemaks karistamatuse vastu ja on vaja, et Äh, need naised saaksid põgeneda ja leida pelgupaika ka Euroopast. nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooruni ja mul on rohkem äh, sõnavõtusoove, kui ma eeldasin ja ka rohkem, kui ma ilmselt saan inimestele sõna anda, aga siiski, kui te peate oma kõneajast kinni, siis vaatame, mis ma teha saan. proua Essaia, palun. austatud president, Kongo idaosas on sõda kestnud juba tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate algusest peale ja seksuaalne vägivald on üks osa sellest sõjapidamisest. tuhandeid naisi on sattunud vägistamise ohvriks kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande seitsmendal aastal ja paraku vägistamiste arv ei ole vähenenud, nagu räägivad meile värsked rahvusvahelised raportid kelle näitajad on palju süngemad kui varasemad statistilised näitajad. viimased äh, grupiviisilised äh, vägistamised äh, Kivus on, need toovad näitajaid jaanuarist kuuskümmend naist, juunis jällegi sada naist, Euroopa Liit peab avaldama tugevat survet Kongo valitsusele, et olukord saaks kontrolli alla, vägivalla teod karistatud ja ka ÜRO peab selle piirkonna oma kontrolli alla võtma. härra Räpa, palun. arvoisa puhemees, Kongo. Äh, lugupeetud president, Kongos toimunud äh, vägivallajuhtumid, mis äh, olid suunatud iseäranis naistele, on väga sügavat hukkamõistu väärt, naistele suunatud vägivald on üks suurimaid inimsusevastaseid kuritegusid ja eriti tõsiseks muudab olukorra see, et kuritegude toimepanijad on riigi armee sõdurid. Kongos aset leidnud grupiviisilise vägi, vägistamiste ohvreid, ohvriteks satuvad kogu perekond, kogu ühiskond, vägistamine jätab püsivad jäljed ja mõjutab negatiivselt naiste ja tüdrukute arengut kurjategijad tuleb vastutuse alla võtta ja samal ajal peame uurimise käigus kaitsma ohvreid äh, häbimärgistamise eest, pakkima neile kriis, pakkuma neile kriisiabi, juriidilist abi ja psühholoogilist abi, naistele suunatud vägivalda tuleb alati hukka mõistma, üks, mõista ükskõik millises vormis see ka ei väljenduks ja inimõiguste alane koolitus peaks olema üks osa sõjaväelaste väljaõppest, aitäh! suur tänu, härra Puuse! sunt profund indignat de violurile în masă care au avut loc în iunie în sudul provinciei. austatud proua president, need massilised vägistamised, mis on Kongus, Kongos aset leidnud, kahjuks kahekümne viimase aasta, kahekümne viimase aasta jooksul on Kongos nii palju vägivalda ja nii palju ohvreid olnud rohkem teise maailmasõja, nii et Euroopa Liit peab üles näitama solidaarsust äh, karistama nende vägivallaaktide süüdlasi, me peame leidma jätkusuutliku lahendused sellele raskele olukorrale Kongos. aga väga kiirelt Euroopa Liit peab osutama finantsabi selleks, et oleks võimalik võit, võidelda seksuaalvägivallaga, me peame aitama ohvreid, meie esmaseks prioriteediks peab olema meditsiiniline abi, ja nende naiste kaasamine ühiskonda. me peame olema veendunud selles ja kindlad, et see raha, raha jõuab reaalselt ka ohvriteni. proua Lokk-Piiler, palun. me oleme kaks korda võtnud vastu Lõunakivu naiste delegatsiooni inimõiguste komisjonis, nad rääkisid sellest, äh, milline olukord seal on, mida on tehtud ka selleks, et süüdlased kohtu ette toodaks ja kuidas nad üldse oma elu elavad. Nende naiste esindajad rääkisid, et paraku ei olnud võimalik Euroopa Liidul, liidu esindajal nendega kohtuda, nad ei saanud oma häält kuuldavaks teha, vähemasti mitte päris nii, nad oleks tahtnud ka olemasolevad projektid peatati ja seega esitaksin küsimuse koma-, komisjonile. mida teha selleks, et nendele projektidele uut hoogu anda, sest et väga kahju oleks, kui sellised ohvritele suunatud projektid jääksid seisma? suur tänu, austatud president, sõda ja rahutused Kongo demokraatlikus äh, vabariigis on kaasa toonud väga ulatusliku sekta-, seks-, seksuaalvägivalla. eriliselt halb on olukord Lõuna-Kivu provintsis, ÜRO ja äh, rahvusvahelised raukaitsejõud ei ole, neil ei ole õnnestunud tagada naiste ja laste kaitset ja vägi, vägistamine on selline väga, väga mitmetel juhtudel vägistamise ohvrid äh, äh, saavad hüljatud oma perekonna poolt ja välja arvatud ühiskonnast, kõik see on väga traagiline. ja nüüd on öö, äh, väga vähe on õnnestunud ära teha ÜRO ja me kõik peame ette võtma konkreetseid samme selleks, et lahendada olukord Lõuna-Kivu provintsis ja peatada see vägivald. E, Euroopa Liidu poolses rahastamises peaksime me erilist tähelepanu e, osutama just meditsiinilisele abile ja, ja me peaksime oma agendas e, rõhutama just ka korruptsiooni vastu võitlemist. suur tänu, proua Smolkova, palun! suur tänu! mässajate rühmituste poolt toime pandud õudused on endiselt karistamata. ma näen, et MONUSCO missiooni on pikendatud kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani ja selle üle ma rõõmustan, aga siiski peaks olema ka Euroopa, ÜRO eriesindaja äh, Kongos, kes kuulaks ära meie palved ja et tegelikku kava ka ellu rakendatakse, et naisi kaitstaks vägistamiste eest siis ei peaks kõik need pered kannatama enam nende kohutavate tegude tagajärgede all. tuleb võtta kasutusele karmid meetmed sellises olukorras Kongo demokraatlikus vabariigis. tundub, et me oleme seal justkui vabatahtlikud kuidas siis äh, saame me rääkida siin üheksakümne kaheksanda aasta äh, tragöödiast, kui kaks miljonit inimest pidid ümber asuma, tuhanded inimesed hukkusid, me peame kindlasti tagama selles piirkonnas inimeste rahumeelse elu võimalikkuse. sõjakuriteod nagu tu-, nagu sunnitud prostitutsioon, vägistamine, seksuaalne orjastamine ja edasi on kohutavad õudused, mis viivad Kongos selleni, et inimesed heidetakse kogukonnast või teiste inimeste hulgast eluks ajaks välja. on ka väga murettekitav see, et karis, et sõjaväelased ja ähm, poolsõjaliste rühmituste liikmed käituvad täiesti karistamatult meie peamiseks eesmärgiks peab olema kaitsta tsiviilelanikke. president Kabila on ka öelnud, et tuleb viia läbi sõltumatu uurimine, tuleb aga töötada välja tõeline sotsiaalse kaasatuse programm, tuleb äh, töötada välja ka seadused, mis puudutavad äh, mineraale, mis on pärit sellest piirkonnast. suur tänu proua president, loomulikult ka mina lugesin erinevaid uuringuid, mis näitavad, kui palju vägistamisi hetkel Kongos toime pannakse. aga minu arvates on kõige äh, muret tekitavamaks ikkagi Veronique de Kaiseri sõnad, kes käis seal kohapeal ja kes nägi, kui hirmunud on need naised, milline terror seal valitseb sellele tuleb lõpp teha, me peame väga selgelt nõudma siin Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu institutsioonides laiemalt, et sellele tehtaks lõpp. Kongo võimuorganid peavad karistama süüdlasi, nad peavad võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed. tuleb pakkuda arstiabi, psühholoogilist abi, ka õigusabi kõikidele ohvritele, neil peab olema võimalus eh, osaleda ka kaitseprogrammis rahvusvahelised organisatsioonid, eriti naisteorganisatsioonid, peavad samuti sellele organisatsiooni, sellele olukorrale reageerima. ja nüüd kõige lõpuks härra Cashman. suur tänu, proua president, teen väga lühidalt, massivägistamine on kestnud Kongos juba aastakümneid, tuleb midagi ette võtta, me peame toetama vabaühendusi, kes abistavad ohvreid ja eriti just haiglaid. nii et ma palun väga komisjonil tulla välja õigusalase ettepanekuga nagu Ameerika Ühendriikide akt, mis Äh, tähendab seda, et tuleb selgelt märgistada seda, kas mingi tooraine ühes tootes on pärit konfliktipiirkonnas. süüdlased peavad oma tegude eest ka vastutavad, argumendid on juba täiesti olemas, öelda, et liikmesriigid ei taha seda teha, siis peame meie võtma ja komisjon enda kätte ohjad. nüüd on sõna proua volinikul, proua Tamanaki, palun. Thank you, madam chair. suur tänu, proua president. tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid huvi ja tundliku lähenemise eest. loomulikult äh, me kõik oleme rabatud äh, nendest uudist, nende uudiste üle äh, kivust, kus relvastatud rühmituse esindajad vägistasid süstemaatiliselt naisi. ja need tegemist on poolrelvastatud rühmitustega, kes on Kongo vägedest äh, äh, lahkunud, tegemist on äh, meie jaoks hukkamõistu vääriva juhtumiga ja on väga oluline, et süüdlased toodaks kohtu ette. meid on informeeritud, et Kongo TV riigiprokurör, keda toetab ÜRO Kongo TV missioon MONUSCO, on alustanud tööd selleks, et koguda tõendusmaterjali ja alustada kohtuasja. me nõuame, et Kongo TV ametivõimud kiiresti äh, selle küsimusega tegeleksid ja õigluse jalule seaksid. kuid äh, hukkamõista ja masendusse sellest ei piisa Äh, me peame kõik äh, küsima endalt, milliseid samme me peame nüüd astuma äh, ka läbi ÜRO Julgeolekunõukogu ja MONUSCO. loomulikult esmane prioriteet peaks olema ohvrite abi ja Euroopa Liit on valmis meditsiinilist abi pakkuma ja kannatusi leevendama. võin teiega nõustuda, et äh, ohvrite aitamine iseäranis äh, tervishoiu küsimustes on äh, üks olulisemaid prioriteete ja võin teid informeerida, et Euroopa Liit on nende pingutuste esirinnas, meid toetavad ka teised organisatsioonid. lisaks sellele toetuse ennat-, ennetusele teavita-, teadlikustamise informatsioon Äh, on üks osa meie pingutustest äh, ja jääb selleks ka tulevikus. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, äh, seksuaalvägivald ja, ja vägivald esinevad Kongo TV-s endiselt üle kahe tuhande üheksandal aastal anti meile ÜRO andmetel teada tuhande viiesajast, viieteistkümnest tuhandest vägistamisjuhtumist, seetõttu on oluline, et me me läheksime süviti selle äh, probleemi osas ja ei reageeriks ainult üksikjuhtumitele. ja probleemi juured on Kongo idapiirkonna äh, territoriaalsetes konfliktides äh,, õigusriik puudub ja võimustruktuurid pole paika pandud seksuaalvägivald äh, äh, kajastab ka väga hästi naiste allasurutud äh, seisundit kogu riigis, see mõjutab negatiivselt ka veel sündimata lapsi, nagu ka proua Kaiser oma sõnavõtus välja tõi. me peame jätkama nii sõjalisi meetmeid kui ka mittesõjalisi meetmeid ja ärgem unustagem, et sedalaadi konfliktide puhul äh, on mängus ka rühmitused, kellel puudub äh, poliitiline päevakord äh, ja kuhu kuuluvad ka naaberriikide kurjategijad, on väga keeruline konflikt, mille vastu võidelda. ja igasu-, Kongo politsei, sõjaväe vilets olukord muudab olukorra veelgi hullemaks ja seetõttu Euroopa Liit kutsub Kongo ametivõime üles äh, selle väljakutse prioritiseerimist äh, rohkem kui varem äh, ja praegune olukord politsei julgeolekusektoris seab ohtu majandusliku, sotsiaalse ja poliitilise arengu selliste küsimuste lahendamine peab olema kõikide Kongo demokraatlike jõudude äh, jaoks oluline küsimus äh, tänases äh, valimiskampaania situatsioonis Euroopa Liit juba toetab oma missioonide kaudu, ühiste julgeoleku- ja kaitsepoliitiliste missioonide kaudu. Euroopa Komisjon toetab Kongo riiki nendes küsimustes ja ka liikmesriigid eraldi seetõttu tuleb astuda sammu seksuaalse vägivalla vastu võitlemises ja Euroopa Liit ise on äh, sead-, saatnud äh, terve rea seksuaalvägivalla asjatundjaid äh, Põhja-Kivusse. ka vägivalla ohvrite toetamist tuleb jätkata. kui me jõuame liikmesriigiga üksmeelele koos ja Kongo valitsusega, Äh, siis äh, saame me seda valdkonda rohkem edasi arendada. see valdkond äh, on aga ka valdkond, kus ülim vastutus jääb alati Kongo demokraatlikule vabariigile endale ja just nimelt sellistes küsimustes peab Kongo, peavad Kongo juhid näitama üles juhtimisoskust ja otsusekindlust. suur tänu! me, me tänane arutelu Kongo demokraatliku vabariigi teemal on lõppenud ja hääletamine kuue resolutsiooni ettepaneku üle toimub Äh, täna pärastlõunal. järgmiseks äh, päevakorrapunktiks on nüüd